okay, ko. kolleegid, jätkame oma istungit. nüüd oleme jõudnud kuueteistkümnenda päevakorrapunktini ja tegemist on siis TEN-T eh, projektide valimisega aastaks kaks tuhat üksteist ning äh, härra Pakee äh, Äh, tutvustab seda ja tema ilmselt käib siin komisjonis sagedamini kui enamik komisjoni liikmeid. Äh, teil on sõna. Äh, suur aitäh ja suur aitäh ka selle võimaluse eest tulla siia komisjoni ning tutvustada siis valimisprotsessi tulemit, mis puudutas siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta TND pakkumisi. komisjon on ühe korra juba sellel aastal tutvustanud mitmeaastase programmi tulemisi, see hõlmas merekiirteesid, jõe infosüsteemi ja RTMS-i ja nüüd on siis tegemist aastase programmiga iga mis äh, hõlmab siis äh, tervet rida transpordipoliitika prioriteete, aga on äh, keskendunud ka siis projektide ettevalmistamisele ja järgmise siis Euroopa rahastamise vahendi ettevalmistamisele. me, me oleme ette valmistanud siin ka sellise väikese brošüüri, kus on ülevaade valiku tulemustest ja võib-olla äh, Äh, need, kes varem sellise ettevõtmisega on seotud, äh, äh, saavad siit sellest brošüürist natukene rohkem informatsiooni. leheküljel vaatan kohe järele, millisel leheküljel, leheküljel kolmkümmend üheksa on meil palju üksikasjalikum ülevaade nendest projektidest, mida me rahastamiseks soovitame. esimees sekkub. kas kõik on selle dokumendi saanud? Yeah. Yes, that's the one. Yeah. kas keegi annaks härra Bradburnile ka dokumendi? selle siin. Sure Philip, ma hoolitsen selle eest, et sa ka koopia saad. niisiis, härra Pakee, jätkake. niisiis äh,, siin on natukene rohkem infot äh, selle kohta, millised äh, projektid siis saavad rahastamise ja samuti panime natuke rohkem infot siia sisse ka nende projektide kohta, mida me ei soovita rahastada. samuti on meil lühikene kokkuvõte siin siis äh, hindamisrühma soovitustest. Äh, mis puudutab protsessi, siis komisjon Äh, TNT täitevametiga ja välishindajatega koostöös on läbi viinud siis selle valikuprotsessi ning äh, need otsused, mis me tegime, siis seitsekümmend viis rahastamisettepanekut esitatakse nüüd siis ähm, komisjonile. Need jõuavad siis ka liikmesriikide finantsabikomisjoni ette kaheteistkümnendal juulil, see on siis neljapäeval ja kui see finantsabikomisjon äh, neid toetab, siis käivitatakse siis konsultatsioonimenetlus parlamendiga, see algab siis selle kuu lõpul ja äh, tõenäoliselt jõuab siis äh, otsus komisjoni ning üksikud rahastamisotsused siis juba kõigi seitsmekümne viie projekti osas ähm, arutatakse, need arutatakse läbi nende projektide ed-, edendajatega ja komisjon siis langetab rahastamisotsused ja raha eraldatakse juba enne selle aasta lõppu nagu ma ütlesin, meil juba oli mitmeaastane programm ja nüüd tegeleme siis iga-aastase programmiga ning selle iga-aastase äh, programmi struktuur sarnaneb möödunud aasta omale ja meil on viis peamist prioriteeti. esimeseks on äh, rahastada neid projekte, mis toetavad transpordisüsteemide integreerimist seal on siis sellised mitmeid transpordiliike ühendavad programmid, ühendusi loovad pro-, projektid, näiteks ühendused äh, mere, meresadamate ja maanteede vahel, siis äh, on üheks prioriteediks ka kliimamuutuste leevendamine ja kasvuhoonegaaside vähendamine ja samuti äh, on meil siin terve rida projekte, mis on ette valmistatud Äh, arvestades siis äh, Euroopa põhjapoolsete äh, merede probleeme, madala väävlisisaldusega kütuste kasutusele võtmist, või siis vähemalt üritasime hoolitseda selle eest, et alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast siis laevade mootorite väga palju väävlit keskkonda ei erita. niisiis, see on ka üks meie prioriteetidest kolmandaks prioriteediks äh, on prioriteet, millest me oleme kõnelenud ka Euroopa ühendamise rahastu kontekstis. Äh, see prioriteet on su-, siis suunatud abivajajatele, äh, et aidata neil neid projekte ette valmistada ning selle prioriteedi raames on meil ka terve rida sihtprojekte, kus siis me toetame investeeringuid prioriteet neli on ja jällegi seotud Euroopa ühendamise rahastuga ja ka projekti võlakirjadega, sellepärast et prioriteet neli on selline prioriteet, mille läbi tahame toetada neid projekti edendajaid, kes tahavad kasutada uuenduslikke rahastamisvahendeid era- ja avasektori partnerluse läbi või siis kasutades siis äh, era- ja avaliku sektori rahade ühendamist Äh, selles valdkonnas oli meil ka terve rida ettepanekuid ning äh, lõpetuseks äh, selles valdkonnas võib-olla oli projekte vähem, kui me soovisime, aga projekt, prioriteet viis valmistab siis ette pinnast tulevaseks TNT raamistikuks. seda on arutatud siin komisjonis, on arutatud ka nõukogus ja just valmistab siis pinda ette nende põhivõrgu koridoride loomiseks mis, kui parlament nad heaks kiidab, muutuvad siis oluliseks vahendiks TNT raamistiku elluviimisel. ja siin me siis äh, toetame rahaliselt neid, äh, kes tahavad neid äh, põhivõrgukoridore ette valmistada ja samuti toetame raudtee kaubavedude koridoride rajamist, sest see on siis nende põhivõrkude raudteekomponent Äh, iga-aastane pakkumine, mis on siis äh, keskend-, keskendub põhiliselt poliitilistele prioriteetidele, aga me siis rahastame ka siis konkreetseid äh, projekte. võib-olla ka mõned arvud, summa oli kakssada miljonit eurot ning ettepanekuid ja rahastustaotlusi oli neljasaja kahekümne kuue miljoni euro väärtuses. nii et, et rohkem kui kaks korda taheti ro rohkem raha saada, kui meil oli. nii et siis rahastamistaotlusi oli oluliselt rohkem kui raha ja see on väga hea, eh, sellepärast et niimoodi saame tagada selle, et tõesti toetuse saavad kõige paremad projektid ja nagu alati, siis äh, käit-, tegutsesime kahes etapis, kõigepealt toimus välishindamine, seda me võtsime kasutusele juba kahe tuhande seitsmendal aastal, niisiis transpordieksperdid koos TNT täitevametiga vaatasid need projektid läbi ja vaatasid, kas nad vastavad siis kvaliteedikriteeriumitele, kas nad on olulised TNT seisukohalt, kas nendega kaasneb Euroopa lisandväärtus Need välishindajad juba vähendasid rahastamistaotluste hulka kaheksakümne neljale see tähendab, et viiskümmend neli ettepanekut siis äh, äh, nende poolt lükati tagasi, sest et need ei vastanud olulistele kriteeriumitele. ning äh, sellest ajast saadik, kui me need välishindajad kaasasime äh,, ei ole komisjon tõesti toetanud mitte ühtegi nendest projektidest, mida välishindajad ei toetanud. nüüd teises etapis vaatas komisjon neid kaheksakümmend nelja ettepanekut, mida rahastamiseks sooviti, nende hulk oli endiselt suurem kui olemasolevas eelarve ja siin siis äh, meie juba äh, erinevate direktoraadi esindajatest äh, koosnev komisjon äh, vaatas siis läbi need rahastamiseks soovitatud projektid ning otsustas seitsekümmend neli siis nendest kaheksakümne neljast rahastamiseks soovitada. Need projektid eh, siis hõlmavad eh, meie viit põhiprioriteeti ning äh, mõnede prioriteetide osas me olime edukamad kui teistes osades. Äh, selle brošüüri esimestel lehekülgedel on teil kõik arvud olemas ja kui te vaatate lehekülge kümme, siis te saate ka visuaalse ülevaate äh, sellest, milliseid geograafilisi piirkondi need projektid puudutavad Äh, nagu te näete, jaotumine liikmesriigiti on üsna ühtlane ja kui vaatate seda värvikoodi, siis te näete ka, kuidas erinevad prioriteedid on äh, kajastamist leidnud ja äh, eraldatavate summade suurust. niisiis kuskil kaks koma viis miljonit eurot on see keskmine summa, mis ühele programmile antakse. niisiis, härra esimees, see oleks põhiline, mis mul teile öelda on kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, kuulutame välja ka uue äh, pakkumise, nii et, et äh, niisiis selle aasta lõpuks siis äh, Äh, informeerime ka teie komisjoni siis äh, uuest äh, ettepanekust ja seekord on siis tegu mitmeaastaste projektidega, kasutame ära siis selle eelarve, mis meil on järele jäänud ja ka osa eelarvevahenditest, mis vabastatakse siis pärast nende programmide läbivaatamist aga siis juba aasta lõpupoole me teame täpselt, milline on see summa, mis meil on ja selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses viime läbi ka siis viimase mitmeaastase proje-, programmi eh, sarnase sellele, mida ma praegu tutvustan. ja jällegi pöörame väga palju tähelepanu eh, siis projektide ettevalmistamiseks, tulevaseks TNT raamistikuks ja ma loodan väga, et eh, selle viimase programmi raames siis osalejaid kõigist liikmesriikidest on rohkem Äh, nii et, et äh, need projektid äh, tõesti saavad alguse juba praegu, nii et, et kui Euroopa ühendamise rahastu luuakse, siis meil on olemas juba ka projektid, mida saaks ellu rakendada. ma ei tea, kas ma peaksin hakkama nüüd ükshaaval tutvustama ka kõiki seitsekümmend nelja projekti. võib-olla saadikud lihtsalt esitavad küsimusi. aitäh, härra Pakke ja loen ette härra saadikud, kes sõna on soovinud. härra Kantsjan, teie esindate Rahvaparteid, nii et, et esimesena saate sõna. Non so se sono i rappresentanti del PPE, ma comunque dico lo stesso quello. Rahvapartei ehm, ametlik esindaja ma Rahvapartei nimel ei ole, aga ütlen ikkagi siiski paar sõna Äh, paar küsimust ja paar kommentaari minu poolt. sest äh, härra Pakee on teinud ära väga hea töö. kui te vaatate lehekülge üheksa, äh, ja mul ei ole kahjuks olnud seda võimalust varem vaadata, nii et näen seda alles esimest korda. nii et minu küsimused võib-olla on veidi algelised, aga kui te vaatate graafikut leheküljel üheksa, siis on näha seda, et suuremad projektid on siin välja toodud prioriteedi kolm all. kas prioriteet kolm on lihtsalt paremini rahastatud või on seal kokku rohkem projekte? ma arvan, et tulevikus tuleb tähelepanu pöörata rohkem prioriteedile neli sellepärast et äh, meil on vaja saada hakkama nende väikeste allikatega, mis meil äh, käsutuses on, äh, ning tuua ka erasektori rahastamist juurde. ja seetõttu on meil vaja rohkem fookusesse seada prioriteet neli tegevused. raudteedele pandud rõhk on hea, jah, aga mis puudutab meresektorit, siis eh, siin ei ole veeteede eh, ja mereteede jaoks eriti palju ette nähtud projekte. ja minu jaoks on see täiesti arvestatav transpordisektor, mis kindlasti eh, vääriks rohkem tähelepanu. ja kolm küsi-, kolmas küsimus, mis mulle pähe tuli, kuna te ütlesite, et äh, veel üks projekti ettepanekute tegemise aeg on selle aasta lõpuks ja veel üks järgmiseks aastaks ähm, Ma ei saanud päris täpselt aru sellest konkursi korraldamise korrast praegu selle aasta lõpus ja järgmise aasta lõpus kui palju täpselt neid äh, projektikonkursse saab olema seitsmeaastases ajaraamistikus, äh, kas need kaks järgmist ongi viimased või on neid veel? nii et äh, täpsemat infot projektikonkursside kohta tahaksin küsida. ja vaadates neid projekti ettepanekuid, siis ma näen seda, et et väga äh, riikidevahelist tasandit siin näha ei ole või vaatate lihtsalt projektipõhuselt? härra Elka Troi, palun. suur tänu, härra esimees. aitäh, ma tahaks ka nagu nii mõndagi öelda, kuid ma nägin seda dokumenti alles praegu esimest korda ja tegelikult vajab see asi süvenemist. et kui me saame tõesti viimasel momendil või siis nagu öeldakse, õigeks hetkeks komisjoni käest informatsiooni, on see väga tore, aga tutvumiseks ei ole nüüd küll aega jäänud. siin, kui me vaatame prioriteeti kolm, siis eh, kõikidesse TNT võrkudesse tuleks massiivselt investeerida ja ka vaadata, millised on erasäästude kaasamise võimalused sellega tuleb siin põhjalikult tutvuda, see luubi alla võtta. aga see on ju tegelikult ainult üks äh, finantseerimise osa tulevikus äh, on oluline, et ka avalik sektor siia oma vahendeid suunaks. see asi kordub tegelikult aastast aastasse. me kulutame uurimustele rahalisi vahendeid, aga me ei ole siiani täpselt aru saanud, kas <laughs> uurimustel on ka mingi väljund, kas neist on ka mingi praktiline kasu. see, mida ma öelda tahan, on see, et pärast niisuguste uurimuste lõpuleviimist peaks olema ju üsna loogiline, et me näeme ka mingit konkreetset tulemust. oleks väga teretulnud, kui me saaksime veidigi enam teada nende uurimuste tulemustest ja praktikasse rakendamisest või võimalikku praktikasse rakendamisest. loomulikult äh, sel nädalal kohtub veel komisjon ja siis langetatakse lõplik otsus või? või on siin mingi vahemenetlus liikmesriikidega, kas siin võib eeldada, et siia tuleb teatud muudatusi kas te võiksite seda selgitada? suur tänu, proua Bilbao, palun. En primer lugar, agradecer a la Comisión las explicaciones que efectivamente han dado. Suur tänu. kõigepealt eh, suur tänu komisjonile tehtud töö eest. nüüd eh, vaadates seda algatust, eh, mis just on meile läkitatud emailid siin tahaksin vaadata mõningaid menetluslikke küsimusi. kõigepealt äh, käesolevas dokumendis me näeme, et erinevad projektid, mis on välja valitud, on ekspertide komisjoni poolt määratud kui prioriteetsed. Äh, mõnikord äh, on see juba Euroopa ühendamise projektidega, mm, kattuvad need projektid. kuidas te nende menetluste vastavuse omavahel ühendate? sellepärast et ka Euroopa ühendamise äh, raames äh, viidatakse prioriteetsetele projektidele ja kuidas äh, siis need projektid rahastuse saavad, mulle tundub, et menetluslikult on tegemist kahe erineva äh, süsteemiga, kas need projektid on erinevad, kas nad kuidagi kattuvad omavahel, kas see võiks olla Euroopa ühendamise rahastu äh, projektide äh, kahjuks või kasuks kuidagi? edasi, asjatundjate komisjon, kes on välja valinud projektid ja läheb tagasi komisjoni juurde oma arvamusega, siis komisjon selle põhjal otsustab, millised projektid rahastamise saavad. mõningad nendest projektidest mõjutavad liikmesriike, kes on täna väga raskes majanduslikus olukorras kas te palute igalt äh, liikmesriigilt äh, siis ka äh, kaasrahastamist? kas te olete kogu seda olukorda analüüsinud, kui ja seda projektide valimise faasis? kolmandaks, projektide valimine Äh, sellega ei pruugi liikmesriigid üldse nõus olla. Äh, mõtlen näiteks ühe konkreetse näite peale, äh, sellepärast et tänu kärbetele eelarves sel aastal ja järgmisel aastal, kuidas see mõjutab liikmesriike? härra Kraami, palun. aitäh! tänan tutvustuse ja brošüüri eest loomulikult esmapilgul on seda raske täielikult hoomata, mis siin kirjas on, kuid ma tahaksin küsida, miks gaasi ja elektri öö, ühendused on siin toodud transpordi all, see puudutab ju energeetikat. ma ei saa aru, miks see siia on kaasatud. kui ma vaatan neid tabeleid, siis ma tõden, et et siin toetatakse eeskätt raudteetransporti ja raudteevõrke. see on muidugi mõttekas, see toetab, äh, äh, see toetab äh, kliima soojenemise vastaseid meetmeid, seda enam on see teretulnud, et viimased viiskümmend aastat oleme pidevalt ju maanteevõrku välja ehitanud. kui me räägime siin veetransporti, siis merendus ja see kõik on siin Eh, teisele plaanile jäetud, siin ei ole küll Elbet ja Donaut kirjas, eh, see on iseenesest tore keskkonna seisukohalt, aga ma ju ei tea, kas järgmisel aastal tullakse selle eh, projektiga taas lagedale. Saksamaal on viimase viieteistkümne aasta jooksul veetranspordi osakaal vähenenud kaheksateistkümnelt kaheteistkümnele protsendile aastal kaks tuhat oli kümme tuhat äh, tonnühikut kaupu veeti ja nüüd möödunud aastal äh, kuus protsenti vähem. ja kui me kavatseme siin rääkida investeeringutes veetransporti, siis äh, no see ei ole tõsiseltvõetav liikmesriigid lähtuvad oma kriteeriumides, nad kavatsevad ise otsustada, et nendelt ei saa otsustusõigust ära võtta, sest neile kuulub ka eh, eelarvepädevus oma liikmesriigis ja seega on siin kõik selge. aga see, mida ma peamiselt öelda tahtsin, on see, et kui ma võtan näiteks lehekülg seitseteist, siis on ette nähtud ümber Müncheni ulatusliku tunneli ehitamine. mida suurema ulatuslikum on projekt, seda rohkem rahasid on sellega seotud. ja kui ma vaatan Viin Bratislava ringi ja siis veel lihtsalt see Balti, kui Balti Aadria mere koridori osa, aga tegelikult on tegemist Austria-sisese projektiga, mille omal ajal surus läbi Haider. ja seetõttu ehitati ka kaks täiendavat tunnelit, kuid sellel ei ole eh, reisijateveoga mitte mingit otsest sidet. ja kokkuvõttes tervikuna on see Balti mere, Aadria mere projekt ja kui ma seda vaatan, siis on mul kohe selge, et eh, olemasoleva raudteejaama, olemasoleva raudteevõrgu äh, renoveerimisest Pannonia madalikul oleks piisanud, et neid küsimusi siin lahendada. seetõttu ma leian, et äh, need äh, suured projektid vajavad siiski läbivaatamist. see on möödanik, kui me räägime, et mõelgem suurelt, nüüd on oluline mõelda arukalt. liikmed, piirduge palun kolme minutiga, kui te küsite sellepärast et kui igaüks läheb üle aja, siis, siis me kuskile ei jõua. aitäh! aitäh teie ettekande eest, härra Paki! Te prioriteet kolme all on teil seitsekümmend neli projekti. see puudutab seniste TEN-projektide kiirendamist, kuid mis mulle aga silma torkas, et et kolmekümne viie miljoniline eh, summa on prioriteet eh, kahe all keskkonnakaitseks ette nähtud, eh, kaheksa puudutab õhu, veesaastet lennusõidukite, õhusõidukite kaudu. nüüd ma tahaksin teada, kui me räägime Belgia ja Hollandi näitel, siis kuidas äh, siin on, äh, miks need vahendid on siin keskendunud nendele riikidele ja Ida-Euroopa riikid on jäänud siin nagu minu silmis esmapilgul vaeslapse ossa? kui me räägime nendest äh, projekti konkurssidest, siis tahaksin ma teada näiteks äh, prioriteet kolme all, Eh, siis ma saan aru, et need TNT projektide lõpuviimine on väga oluline ja te rõhutasite veel kord ka eh, keskkonnakaitseliste meetmete osatähtsust, kuid ma tahaksin teada, mil määral on sellega arvestatud eh, kolmanda prioriteedi projektide elluviimisel, kui me räägime ka prioriteetistest number nelja all ja averusega äh, kaudu rahastatavatest projektidest, siis ma tahaksin teada, eh, millised on need innovaatilised rahastamisinstrumendid, mida kavatsetakse nende elluviimiseks kaasata? suur tänu, härra Haud, palun! suur tänu, mul on väga hea meel et üks soovitusi selle dokumendi lehel sada puhul tähendab eh, seda, et minu enda äh, regioonis äh, Suffolkis äh, on nüüd võimalik rajada parem kaubavahetusühendus. tänan komisjoni selle väga hea otsuse ees, võin oma kohaliku teadmisega öelda, et see on piirkonnale väga väga väärtuslik, Felixstow sadamat toetab see, aga tegelikult kogu kogukonna liiklust samamoodi. kolm küsimust on minu poolt, esiteks äh, Äh, ma tean selle projekti väärtust meile kohalikul tasandil, aga ehk ütleb äh, härra Paquet öelda, mikspärast on tema arust see just Euroopa tasandi projekt. Äh, edasi tundub dokumentide baasil, et projekt on juba algatus valmis, kas te oskate öelda täpsemalt, millal täpselt need projektid alguse siis ka saavad? ning kolmandaks, härra Paquet on kirjeldanud Äh, konsultatsiooni parlamendiga ja liikmesriikidega. Äh, kui me vaatame TNT rahastamise eelmisi ringe, siis äh, kui palju, milline protsent lõpuks saab rahastamise ja esialgse soovituse ja lõppotsuse vahel, kui palju see protsess, protsent varieerub? kas muudatusi tehakse ja kui jah, siis miks? härra Bradborn, palun. suur tänu kolm kiiret äh, märkust. esiteks ma tahan öelda, et üleüldiselt äh, vaadates kiiresti üle äh, laual oleva dokumendi, tundub mulle, et see fookus kitsaskohtade eemaldamisele on väga õige ja ma arvan, et seda on vaja kindlasti rõhutada. ma arvan, et kui piiratud ressurssidest on juttu, siis tuleb neid kõige paremal moel ära kasutada tahaksin ka olla nõus sellega, mida ütles äh, proua Bilbao äh, potentsiaalse konflikti kohta äh, Euroopa ühendamise rahastuga, sellepärast et tundub, et me kõnnime siin mööda kahte erinevat teed ja need kaks omavahel ei ühildu lõpuks. nii et see on täiesti mureküsimus. kolmas asi on ajagraafik. ma tean, et mitmed nendest projektidest, neid nähakse suure prioriteedina, aga äh, mind paneb mõtlema, kas võib tekkida raskusi kaasrahastamise saamiseks kõikide nende projektide puhul. ja komisjonilt tahaksin pärida, kas on mingisuguseid plaane või ettepanekuid selle kohta, kas lõpetamisklauslid või mõningad äh, Äh, mõningad reeglid on selle kohta, millal täpselt neid projekte tuleb üldse algatada, et eraldatud äh, vahendid või vähemalt äh, vahendite lubadus saaks siis uuesti kasutada. või kas on võimalik kellelgi teisel neid kasutada, kui projekt ei käivitu õigel ajal? ja veel härra Howitt ütles ja ma olen nõus et ma Felix tõus äh, kuni M6 maanteeni kuni mm, Põhja-Inglismaani kulgev tee, kuidas see on prioriteetne, ma ei tea, kas sellest piirkonnast üldse eh, nende piirkondade maanteede, eriti just oluliste maanteesõlmkondade, eh, sõlmkohtade parandamiseks eh, on projekte või projektipakkumisi tulnud, sellepärast et tegelikult ma tean omast kogemusest, et need on kitsaskohad kindlasti. proua Helele, palun. aitäh. ma tänan härra Pakeet antud teabe eest. mul on järgmised küsimused. osad neist kattuvad sellega, millest juba kolleegid rääkisid. kuidas on vaja vaadelda seda projekti konkurssi ko, öö, koos uute Euroopa võrgustikega ja kuidas äh, peaksid liikmesriigid valmistuma nende suurte transpordikoridoride rajamisse. tegemist on ju äh, liikmesriikide projektidega äh, ja nad on valmistunud tulevikus rajatavate võrkude ehitamiseks ja kuidas need tegelikult koridorid ühilduvad eh, käesoleva projekti konkursi tulemustega. nüüd on läbi viidud konkurss, enne tsükli lõppu viiakse läbi veel kaks konkurssi. Eh, kuidas eh, ühildub see meie eelarveliste võimalustega? kui palju on meil veel käsutada eelarvelisi vahendeid selleks? kas me võiksime saada teatise, kui palju vahendeid oli, kui palju need on ära kavandatud ja kui palju on veel alles, ehk siis veel planeerimata. see on väga oluline ühtekuuluvuse tagamiseks, muuhulgas eh, Balti piirkonna ühendamiseks üle-euroopaliste transpordivõrkudega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 ma arvan, et me oleme rääkinud siin juba enamikest teemadest, aga ühe teema tahaksin veel tõstatada. Need ähm, projektid on omamoodi Äh, eeskujuks, nad äh, lähtuvad ühelt poolt sellest loogikast, mida me kasutasime minevikus TNT projektide puhul ja, ja samas äh, ka tuleviku looming, loogikast, et, et nad on justkui sellise kahe mõtlemisviisi vahepeal ja kuidas neid kahte omavahel ühendada. me tahaksime ju, et asjad kulgeksid ladusalt ning projekti võlakirjad. kui Äh, projekti võlakirjad ja need, mille osas pilootfaas on juba ära otsustatud, kuidas need mõjutavad uute projektide ellurakendamist? kui paljud on juba enne sind sõna saanud, siis on enamik küsimusi juba käsitletud. mul on väga hea meel, et äh, härra Pakeel õnnestus meile juba neid projekte näidata juba kaardi peal, et me saaksime tõepoolest aru, millega on jutt ja et need eh, projektid ei hõlma ainult mitte mingit konkreetset liikmesriiki aga ma tahaksin teada, kuidas on lood projekti võlakirjadega, minu arvates on see väga oluline, ma tean, et on olemas terve rida ettepanekuid, e, te viitasite ka juba sellele, et kuidas seda kolmkümmend kahte miljonit ära kasutada, ma tean aga, et neid projekte on väga palju, see nimekiri on väga pikk ja ma tahaksin küsida ka seda, et et kui me juba otsustasime kasuta või, äh, või loobu äh, äh, lähenemist, siis kuidas on selle põhimõtte kasut-, rakendamisega antud konkreetse projektikonkursi puhul? härra Rike, aitäh, president, aitäh, härra Pakele selle dokumendi eest. mul on üks märkus ja mõned küsimused. kõigepealt mina saan väga hästi aru, et arvestades äh, mitmeaastast finantsraamistikku, me peame lähku, lähtuma äh, mehhanismidest, mis meil on ning arvestades neid tingimusi, äh, on ei ole meil just palju võimalusi. nüüd minu teine märkus on väga huvitav huvitav, et ühtekuuluvusriikides on suhteliselt vähe selliseid projekte ja äh, väga oluline oleks, et äh, me erald-, äh, eraldaksime nendele regioonidele raha selleks, et nad tõesti osaleksid programmides. mul on nüüd on ka kaks küsimust. võiks arvata, et need mitmeaastased programmid niisiis, äh, kuidas on nende projektidega ja teine küsimus. ja kuidas äh, te hakkate kasutama rahastamiseks projekti võlakirju, äh, sellepärast et teie ei ole need, kes valivad välja need projektid, mida projektivõlakirjade raames rahastatakse. nii et, et kuidas äh, need rahastamisasutused need projektid siis lõpuks välja valivad? ja nüüd minu viimane küsimus. kas te, te, kui nüüd need eelarvevahendid muutuvad, kas siis oleks neid uuringuid nagu vähem ja tegelikku tööd rohkem? härra Liberatski. aitäh. ma lugesin neid ettepanekuid üsna suure huviga ning tahaksin küsida ühte asja ma leidsin, et Poolasse investeeritakse ühtekokku kolmkümmend seitse miljonit siis ehituse peale ja ligemale pool miljonit uuringute peale. see tähendab seda, et Poola valitsus taotles selliseid summasid, üks projekt lükati tagasi, aga see on juba teine teema. suur aitäh! ja lõpetuseks võtaksin ka ise sõna härra Pakee, kõigepealt tahaksin teid tänada teie ettekande eest, selle eest, et seda dokumenti tutvustasite. vaatasin selle kiiresti läbi ja nagu paljusid teisi saadikuid, hämmastas ka mind see, et te olete üritanud ühendada mitte üksnes neid piiriüleseid prioriteete, see on äh, alati olnud meie komisjoni prioriteediks ja mind hämmastas ka see, et te olete üritanud Äh, pöörata tähelepanu koostoimevõimele ja erinevate transpordiliikide ühiskasutusele, ühendamisele. samuti olete hoolitsenud selle eest, et olemasolevad TEN-T vahendid, et, et see töö, mida on juba alustatud, et see samuti jätkub, nii et, et äh, minu arvates on tegemist väga hea dokumendiga loomulikult äh, tuleb see nüüd saada liikmesriikidele arvamuse avaldamiseks, äh, aga äh, mis puudutab nüüd vastust härra Howitile, siis ma ütleksin, et nendes dokumentides suuri muutusi tavaliselt ei tehta ja kui tehakse, siis me tahaksime teada, miks. nii et, et seetõttu ma ei usu, et siin suurt midagi muutub, aga küllap härra Pakee kinnitab ka seda, kui ta hakkab küsimustele vastama. niisiis, Jean-Erik, teil on sõna Äh, üsna palju küsimusi esitati, laske käia. aitäh, ma loodan, et ma ei jäta paljudele küsimustele vastamata, aga kui jätan, siis vabandan ette ja vastan siis kirjalikult või teevad seda minu kolleegid Äh, üritaksin neid küsimusi natukene rühmitada, kõigepealt tuleme selle protsessi juurde tagasi, ma tahaksin öelda, et kõik need projektid, mida soovitatakse, on projektid, mida on esitanud liikmesriigid. mitte ükski nendest projektidest äh, ei ole komisjoni enda poolt või välisekspertide poolt välja pakutud äh, protsess algab alati niimoodi, et liikmesriigid, tähendab abisaajad esitavad taotluse ning liikmesriigid ja, ja see on väga oluline hindamise juures, liikmesriigid pidid kinnitama, et kaasrahastamine on võimalik. ning üks võimalus äh, on, üks, me tõesti siis üritasime välja selgitada, kas kaasrahastamiseks on vahendid olemas. jah. ja kui seda raha ei ole, siis ühesõnaga projekti äh, taotlus poleks esitatudki, küsib esimees, jah ettepanekud esitati selle aasta aprillis, kui ma ei eksi, ja nüüd äh, lähevad nad siis konkreetsete rahastamisotsuste langetamiseks ning enne aasta lõppu siis kõik need seitsekümmend neli projekti kui liikmesriigide komisjon sellel nädalal äh, seda kinnitab ja tõepoolest varasemate aastate äh, kogemus on see, et liikmesriikidel on küll kommentaare, küsimusi, ettepanekuid, aga arvestades seda, et eelarve on juba eraldatud, siis eriti palju mänguruumi ei ole ja viimase viie aasta tegelikkus on sellise, selline, et liikmesriigid on tavaliselt komisjoni ettepanekut toetanud sellisel kujul, nagu ta on. nii et, et ilmselt läheb ka selle neljapäevasel kohtumisel ja siis arutatakse neid seitsekümmend nelja ettepanekut uuesti liikmesriikidega, seda teeb siis meie amet ning valmistatakse ette konkreetne rahastamise otsus ja loomulikult selle äh, ettevalmistuse käigus tuleme tagasi jällegi kaasrahastamise juurde, esitame siis liikmesriikidele küsimuse, kas te, te äh, olete valmis raha eraldama, et meie saaksime omalt poolt raha eraldada ja proua Maisner, ähm, see kasuta või jää ilma põhimõte kehtib endiselt, see on üks põhimõtteid TNT programmide juhul ja see tõesti tagab selle, et projekte viiakse korralikult ellu aga see riikliku äh, kaasrahastamise küsimus äh, praegu jah, tõepoolest valmistab ka komisjonile peavalu ning äh, seda nii projektide väljavalimise kui ka ellurakendamise faasis Äh, tuleb uus äh, projektide konkurss, nagu ma ütlesin. üks äh, tuleb siis prioriteetsete projektide osas. tegemist on siis iga-aastase konkursiga. see, see konkreetne ei olnud siis prioriteetsetele projektidele suunatud, aga kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpupoole, siis on tegemist mitmeaastase programmiga, mis on suunatud just nimelt äh, prioriteetsetele projektidele ning äh, siis kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses tuleb siis jällegi selline iga-aastane projektide konkurss nagu see, mis meil just äh, praegu oli siis nii et, et ma lihtsalt rääkisin teile sellest, et te saaksite arvestada oma tegevuses sellega, igatahes tuleb kaks konkurssi ning äh, võimalus on, et veel kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tuleb veel üks konkurss, proua Ayala, eriti kui selgub, et äh, meil on eelarves veel vahendeid järel. nii et, et me saame optimaalselt eelarvet kasutada, kui me seda suudame, siis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kuulutame välja veel üks kon-, ühe konkursi, kui näiteks praegustest projektidest jääb raha üle nii et, et kahe eh, tuhande kaheteistkümnendal aastal tuleb siis konkurss prioriteetsetele projektidele ja teine eh, iga-aastastele, iga-aastane konkurss siis kas selle aasta lõpul või kaheteistkümne, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses ja tavaliselt on projekte alati väga palju, nii et, et eh, ma olen täiesti kindel, et me kasutame kogu eelarve ära mis puudutab nüüd erinevaid komponente ja prioriteete konkursil, siis tahaksin liikmeid tänada äh, nendepoolsete kommentaaride eest. ma ütleksin, et äh, mulle ka meeldis, kui rohkem oleks merendusega seonduvaid projekte äh, ja tavaliselt need projektid, mis meile esitatakse, on väga hea, head ja me saame kõiki neid toetada ja Äh, võib-olla on asi seotud ka investeeringutega, aga nagu ma ütlesin, meil on üha rohkem ka selliseid häid merendus ja, ja projekte, samuti näiteks Donaud äh, äh, puudutavad ja Elbe jõge puudutavaid projekte. ning loomulikult liikmesriigid peavad vaatama, mille jaoks nad rahastamist taotlevad ning äh, äh, meie siis omalt poolt otsustame, kas siin Euroopa Liidu poolne rahastamine on ka kasulik ja prioriteedid on meil tööprogrammis. Äh, need meie projekti prioriteediks olid eelkõige just nimelt raudteed ja veeteed ja maanteed olid rohkem teisejärgulised. teine küsimuste rühm puudutab seost Euroopa ühendamise rahastu ja, ja selle ettevõtmise vahel. Need iga-aastased programmid tuginevad olemasolevatele suunistele, TEN-T programmidele ja neid rakendatakse ellu selles kontekstis. aga samuti on oluline, et me hoolitseksime, hoolitseme selle eest, et selle TNT programmi viimases faasis me loome seosed ka juba Euroopa ühendamise rahenda-, rahastamise, Euroopa ühendamise rahast-, rahastuga väga paljud äh, ettepanekud äh, muide figureerivad ka siis Euroopa ühendamise rahastu lisades ja see seos äh, muutub veelgi lähe-, äh, nähtavamaks mitmeaastase programmi puhul, kui me keskendume prioriteetsetele projektidele, mis äh, on nüüd siis põhivõrgustiku osaks, vähemalt nii, nagu see põhivõrgustik praegu paika on pandud kaasotsustamise menetluse raames ja loomulikult on ka selliseid projekte, mida rakendatakse ellu iseseisvalt ja, ja loodetavasti viiakse ka lõpule siis äh, siit saadavate rahadega ja kui ei jõuta lõpule viia, siis äh, võib-olla kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta konkursi raames või liikmesriigid kasutavad oma vahendeid äh, aga me tõesti peame leidma suurema seose Euroopa ühendamise rahastuga ja me teeme seda läbi nende transpordipoliitika prioriteetide, innovatsiooni, keskkonnasõbraliku transpordi, äh, mis on kõik äh, peegeldust leidnud ka Euroopa ühendamise rahastus ja eriti prioriteediga kolm, äh, see on siis see uurimisfaas. ma ei hakka siin võib-olla esitama arve aga väga paljud nendest äh, uurimustest äh, viivad ka projektideni, sellepärast et kui me mingi uuringu läbi viime, teosta-, taastavusuuringu ja väga palju nende uuringute jaoks äh, mõeldud rahast läheb keskkonnamõju hindamisele Äh, uurimistööline, uurimistööle, mis on otseselt seotud siis äh, konkreetsete TNT projektidega. nii et, et väga oluline osa sellest uurimistööst äh, leiab väljundi TNT projektide kujul ja see seos Euroopa ühendamise rahastuga muutuks veelgi kiiremaks, me lootsime, et liikmesriigid kasutavad prioriteeti kolm selleks, et valmistada ette siis äh, komisjoni ettepanekud selleks äh, nimekirjaks äh, Euroopa ühendamise rahastu lisas, aga paljud liikmesriigid, eriti uued liikmesriigid, ei ole seda võimalust kasutanud ja ma arvan, et me peame siis viimase iga-aastase pro-, programmi puhul arvama, et kas, mõtlema, kas me seo-, seome need projektid selle lisaga rohkem või ei igatahes ma arvan, et me peame selle asjaga tegelema ja hoolitsema selle eest, et TEN-T projektide rahastamine tõesti valmistab ette pinda ka Euroopa ühendamise rahastu elluviimisele aga see loomulikult tähendab suurt pühendumust liikmesriikide poole pealt, et liikmesriigid on äh, olukorrast teadlikud ja kasutavad võimalusi ära ja minu viimane üldine kommentaar puudub projekti, puudutab projekti võlakirju prioriteeti neli. Äh, projektid ja äh, prioriteet neli, selliseid projekte on kuus. tegemist on uuringutega, mis aitavad siis meil vaadata, kuivõrd palju on võimalik luua investeerimissüsteeme, mis kasutavad erinevat liiki rahastamist, nii et tegemist ei ole nimekirjaga projekti võlakirjadeks, aga enamik nendest kuuest projektist äh, Nende puhul saab siis otsustada, kuna uurimine on läbi viidud Eh, siis võidakse otsustada, et eh, kasutatakse ellurakendamiseks projekti võlakirju, nii et, et eh, need valmistavad ette pinnast siis uuenduslike rahastamisvahendite, sealhulgas ka projekti võlakirjade rahast- äh,, elluviimiseks ja praegu on selliseid projekte ainult kuus, nii et, et kaks korda rohkem kui möödunud aastal, nii et, et progress on, aga siiski arv on suhteliselt väike ning äh, ma loodan, et äh, me hakkame niimoodi ka läbi nende projektidega paremini mõistma, millised need projektid on ja loodetavasti järgmisel aastal nõutakse selle, nende projektide jaoks ka rohkem vahendeid. ma arvan, et olen kõik horisontaalsed liiki küsimused ammendanud ja nüüd äh, spetsiifilisemad küsimused. härra Kraamer Äh, ma ei äh, rääkinud siin konkreetselt selle Balti Aadria mere tunne äh, koridorist. kui raha eraldatakse sellistele suurtele projektidele, siis need oleksid, need vahendid oleksid ilmselt mitmeaastastes projektides ja mitte selles iga-aastases. härra Howitit tahaksin tänada ka tema kommentaaride eest, mis välistavad raudteevõrgustikuga Eh, see on väga hea näide eh, selle projekti ja tulevase Euroopa ühendamise rahastu vahel, see, kuidas ühendada siis sadamaid näiteks raudteejaamadega. Eh, see on üks väga oluline areng liikmesriikide transpordipoliitikas, et meil oleks jätkusuutlikum ja parem transport. nii et, et ja see, see projekt juba läheb selles suunas. ja seega olengi vist ja härra Bradboni küsimus, äh, mis puudutavad siis äh, Kesk-Inglismaad. Äh, nii et, et noh, ma arvan, et olengi juba kõigile küsimustele nüüd vastanud. aitäh, härra Paki, selle eest, et te täna siia tulite. aitäh, et te vastasite saadikute küsimustele jääme nüüd siis ootama kõigepealt neljapäeval langetatavat otsust ja vaatame, et me saaksime siis selle raha ja hakkaksime tegelema projektidega, nii et, et suur aitäh teile. ja ilmselt eh, enne suvepuhkust me enam ei kohtu, nii et, et eh, ilusat puhkust ja loodame teiega kohtuda jällegi septembris, aitäh! okei okay,, mis siis Griesbeck here? edasi, kas proua Griesbeck on jõudnud kohale? Griesbeck kindly told me that she would ta andis eh, mulle teada, et ta on väga palju, tal on väga palju sellel pärastlõunal tegemist, äh, aga nüüd läheme edasi päevakorrapunktiga äh, kuusteist äh, teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont kaks tuhat kakskümmend ja proua Krispek, teil on sõna. president, kallid kolleegid, mul on väga hea meel tutvustada teile seda arvamuse eelnõu, mis puudutab Horisont kaks tuhat kahtekümmend ja me teeme suurepärast koostööd eelseisvatel nädalatel, kuigi äh, Äh, need nädalad on mõeldud ka puhkuseks äh, tahaksin rääkida kõigepealt menetlusest. meie komisjon äh, tegeleb siis kahe dokumendiga, mm, määrusega kaheksasada üheksa, kus meil on kaasotsustusmenetlus ning siis dokumendiga kaheksasada üksteist, kus, mis käib nõuandemenetluse alla nõuandemenetlus äh, piirab parlamendi rolli ning seetõttu ma teen ettepaneku, et me keskendume oma komisjonis just nimelt sellele raamprogrammile, äh, nendele elementidele, mis meie jaoks on olulised. et äh, me siis keskenduksime nendele läbi muudatusettepanekud ma ei taha nüüd hakata rääkima üksikasjalikult äh, sellest raamprogrammist Horisont äh, kakskümmend kakskümmend. Äh, tegemist on siis teadusuuringute ja arendustegevuse programmiga. me kõik teame, et meil on ühised eesmärgid, just seda praegu sellisel ajahetkel, kui Euroopa on pöörlisel hetkel, pöörde, pöördepunkti jõudnud kõikides valdkondades me peame hoolitsema selle eest, et, et me säilitaksime konkurentsivõime, arvestades, et konkurentsivõime kolmandates riikides pidevalt kasvab, me peame arvestama majanduskriisiga. seega me peaksime oma ühiskonnas läbi viima suured muudatused, stimuleerimaks majanduseks, majanduses ja säilitama oma edusammud teaduse vallas ja samuti oma tööstuse konkurentsivõime niisiis, see raport Horisont kaks tuhat kakskümmend peab säilitama meie tööstuse eh, eesrindliku positsiooni ja tugevdama meie väljapaistvust teaduse, teaduse vallas ning transport eh, on eh, Euroopa majanduses üks väga oluline sektor ja meie see sektor peab muutuma integreeritumaks, kasutama vähem energiat ning vastama nendele väljakutsetele, mis Euroopa Euroopas ühiskonna ees seisavad Äh, kui me vaatame nüüd komisjoni teksti ja seda äh, raamprogrammi, äh, siis just nimelt sellise, sellise lähenemise oleme sellele võtnud ja samasuguse lähenemise võttis meie kolleeg Mathieu Grosch Ühtse Euroopa transpordiruumi osas ja ma teen ettepaneku, et me jätkame sellise lähenemisega. selleks, et saavutada oma eesmärki, tahaksin rõhutada ühte olulist aspekti seoses transpordipoliitikaga Eh, energeetika aspekti ja transpordi mõju kliimamuutustele, on väga oluline, et me eh, mitmekesistaksime transpordi vallas kasutatavad energiaallikaid, eh, fossiilsed kütused pole igavesed ja nende mõju keskkonnale on väga suur ja samuti meie sõltuvus nendest on praegu väga suur, heitmete vähendamine Äh, iga transpordiliigi vallas on paika pandud siis strateegias kaks, äh, kaks tuhat kakskümmend ning äh, on ning loomulikult me peame siin sisse viima väikesed korrektsioonid. me peame tegelema mootorite arendamisega, uuendusliku infrastruktuuriga, energiat kokku hoidma ning Äh, töötama välja asenduskütuseid, jätkusuutlikke asenduskütuseid ja äh, nende uuendustega peab käima kaasas jäätmekäitlusstrateegia. Äh, samamoodi teen ettepaneku, et me pööraksime tähelepanu ähm, koos komisjoniga ka sõidukite aerodünaamikale selleks, et parandada ka infrastruktuuri kasutamist ning võtaksime kasutusele intelligentse transpordi veel üks teema, mida sooviksin käsitleda, on äh, liikumisvajadused, mis üha kasvavad, äh, kokku sobitada äh, ka sellega, kuidas kasutada siis erinevaid transpordiliike, kuidas neid ühendada, kuidas tagada kvaliteetne transport. lõpetuseks eurooplaste harjumused meie kaaskodanike inimesed, ähm, arenevad, äh, eluviis muutub, äh, see on väga oluline ja ma tahaksin sellega seoses äh, rõhutada ühte asja, mis puudutab inimeste liikuvust just nimelt linnapiirkondades, seal on meil väga suuri probleeme nii seoses majandusega, tööhõivega ja elanike elukvaliteediga ning eh, ma teen ettepaneku, et me rõhutaksime, et tuleb kokku sobitada see jätkusuutlikkuse eesmärk ja sotsiaalsed vajadused, eh, kui me hakkame planeerima transpordipoliitikat eh, selleks, et et saada jagu sotsiaalsest ebavõrdsusest, mis liikuvuse vallas valitseb ning parandada siis just kaitsetute transpordikasutajate olukorda Äh, ning äh, ma arvan, et teadmiste ja innovatsioonikogukonna loomine selles kontekstis on väga oluline ja seda tuleks toetada. Äh, teadusuuringute keskuste loomine nendes kogukondades peaks siis aida, aitama meil siis edendada jätkusuutlikku liik-, liikiv, liikuvust, äh, tagada tõhusad äh, inimeste ja kaupade transpordi äh, linnastutes, samuti vähendada õhusaastust, müra ning loomulikult tugevdada sise, siseturgu ning lõpetuseks, arvestades tihedat majandust, konkurentsi kogu maailmas, eriti transpordisektoris, peaksid kõik need suunised meil äh, aidata olla esirinna siis arengu ja innovatsiooni alles ning tagada niimoodi majanduskasv, töökohv, äh, samuti edendada äh, inimeste liikuvust, intelligentset transporti Äh, need asjad on kõik väga olulised Euroopale nii ühendu-, äh, ühiskonna, majanduse kui keskkonna seisukohast ja see oleks siis äh, üldjoontes kõik. ma loodan, et te toetate neid minu suuniseid ja loomulikult olen teie käsutuses selleks, et vastata küsimustele, kuulata ära teie tähelepanekud ja ettepanekud selle teksti osas, aitäh! härra Masikevitš, palun Dziękuję, e, pani przewodniczący, dziękuję sprawozdawczyni za. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu selle arvamuse eest. kõigepealt ma tahaksin rõhutada, et praeguses Euroopa Liidu strateegias püüame me tegeleda integreeritud ja nutikate transpordisüsteemidega ja komisjoni nimel on vaja rõhutada, et meil on vaja äh, tarbijasõbralikku transpordisüsteemi, mis on sama, samas ka keskkonda kaitsev. transpordi taristu äh, ja kogu see sektor moodustab tegelikult kuus protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja moodsad tehnoloogiad peavad tagama selle, et Euroopa konkurentsivõime selles valdkonnas säilib ning äh, samuti äh, Äh, uute innovatiivsete tehnoloogialahenduste sisseviimine äh, nii mootorsõidukite kui ka transpordi juhtimise osas äh, on väga vajalik selleks, et saada puhtamad ja täielikumad transpordisüsteemid, mis Euroopat, Euroopasse, selleks on vaja tegutseda. transpordisektor peab süsihappegaasi heitkoguseid vähendama ning samuti äh, Äh, pehmendama ka keskkonnamõju. me peame välja murdma oma sõltuvusest äh, naftast ja naftatoodetust äh, ning samuti tagama inimeste liikuvuse liikuvust aga saab tagada läbi erinevate nutikate transpordilahenduste. me peame rõhutama, et selle sektori näol on tegemist võtmesektoriga, kuna see tagab nii kaupade kui inimeste liikumise äh, Äh, transpordisüsteemid äh, on, on väga olulise väärtusega Euroopa Liidus, ähm, sest transpordisektoris äh, pakutakse väga palju ja väga heal tasemel teenuseid. innovatsioonid projektid transpordisektoris Euroopa Liidu tasandil lisavad ka konkurentsivõimet. Horisont kakskümmend kakskümmend 20 toetab neid tegevusi, mis transpordi valges raamatus juba kirjas. tegevused on suunatud ühtse Euroopa transpordisüsteemi väljaarendamisele ning transpordisektori arendamine panustab ka äh, meie poliitiliste eesmärkide äh, tagamist, mis on erinevates algatustes äh, välja toodud, sealhulgas digitaalagenda. proua Ajala palun, sotsialisti nimel. suur tänu, härra esimees. suur tänu proua Krisbekile ja suurepärane oli temaga koostööd teha selle arvamuse koostamise protsessis ta tegi juba väga olulisi märkusi, aga mina tahaksin lisada omalt poolt, et meil on vaja ka suurendada ohutuse ja innovatsiooniga seotud äh, küsimusi. see tähendab, äh, et me peame tõhustama neid ohutuse ühendusi, mis puudutavad äh, mootorsõidukeid, teid ja ka mootorsõidukite kasutajaid. samuti on väga oluline ka inimeste sotsiaalne käitumine, mis mis on ohutuse tarvis tähtis. liiklejad, sealhulgas noored, tuleb silmas pidada nende mõttemaailma ja psühholoogiat ning kuidas see liiklusohutusele, liiklusohutusega suhtestub psühholoogia ja liiklusohutuse sidemeid on juba uuritud, seda Saksamaal äh, Toetan täielikult äh, seda, mida eelkõnelejad ütlesid, et äh, oluline on vaadata, kuidas äh, logistika- ja transpordisüsteemid ühiskondadesse sobivad, kuidas kaubavahetus toimub, kuidas kaubad ja teenused jagada laiali meie ühiskondades. kõik see valdkond vajab rohkem uurimist, sest see on ju lõpuks kogu meie elukeskkonna küsimus. elektriautodest oli siin juttu Äh, tagada on vaja, et elektriautode laadimispunkte oleks piisavalt, aga samas äh, linnades on muidugi väga raske kõiki neid innovatsioone praktiliselt ka ellu viia. Äh, rahastamine on loomulikult väga oluline küsimus, vajalik on vaadata, kuidas uuenduslikke rahandus, rahastusvahendeid on transpordisektoriks võimalik ära kasutada, uurimis- ja teadustegevus äh, Äh, tavaliselt uurimistegevuse all mõeldakse äh, laborites tehtavat, aga ei, tegelikult äh, siit saab veelgi minna kaugemale. näiteks võime rääkida siin transpordisüsteemide uurimisest ja nii edasi. uuenduslikult rahastamisvahendid, nende koordineerimist tuleb vaadata, transpordisektoris pole seda paraku väga palju tehtud ma arvan, et innovatsiooni küsimus on väga oluline. ka rohelised lähenemised on tähtsad, uued turud, äh, liikuvus, äh, süsihappegaasi heitkoguste vähendamine, me peame vaatama transpordisüsteemi väga holistlikult, sellepärast et kui me hakkame ühelt poolt midagi tegema, siis võime teiselt poolt äh, kaotada. nii et üldkokkuvõttes laiem lähenemine avalikud äh, teenused, ühistransport, äh, nende teenuste ohutus, äh, kvaliteet, palju on juba tehtud, aga samas Euroopa tasandil ei ole väga palju mm, innovatiivsete uurimistulemuste järelmeid rakendatud. kui me räägime uutest taristutest ja võrgustikest, siis nendega tuleb tegeleda, kodanikud aina rohkem keskenduvad taristu küsimustele ja peavad seda olulisemaks, nii et sotsiaalmajanduslikes uuringutes tuleks ka seda vaadata. aitäh, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, ma jagan äh, neid suuniseid, mida ta tutvustas, tahaksin lihtsalt lisada mõned täiendavad asjad. ma leian, et selles arvamuse eelnõus äh, peaksime me panema rõhuasetuse just nimelt transpordi pakkumisele, äh, transpordi nõudlusele samuti me peaksime rõhustama ainult, äh, mitte ainult seda, mis on oluline infrastruktuuri koha pealt, me peaksime rõhutama ka seda, kuidas muuta inimeste suhtumist ja ma mõtlen just nimelt linnadele, millele siin juhiti tähelepanu Äh, sellepärast et äh, üheksakümmend viis protsenti elanikest elab linnades äh, meil ei ole võib-olla vaja niivõrd uut infrastruktuuri, vaid Äh, peaksime vaatama ka seda, kuidas siis äh, linnatransport saaks aidata näiteks luua töökohti, äh, kas või näiteks inimeste jaoks, kes on vähem haritud, samuti peaksime pöörama tähelepanu territooriumi planeerimisele ja muudele asjadele Äh, samuti peaks rõhutama äh, sidet äh, transpordi turvalisuse ja siis ka transpordisektoris töötavate inimeste töötingimustele ning arvestama peaks ka küsimustega, mis on seotud siis veostega Äh, nii et, et need oleksid sellised kolm täiendavat asja, äh, mille osas tahaksin esitada muudatusettepanekuid, et äh, suunata neid projekte võimalikult tõhusalt, aitäh. For the commission, Mr Damiani. komisjoni nimel härra Damiani, palun. Thank you, chairman um.... suur tänu, härra esimees. suur tänu kõigepealt selle võimaluse eest siin teiega aru pidada ma tahaksin kõigepealt öelda, et meie omalt poolt äh, tervitame äh, proua Krisbeki raportit. Äh, oleme rahul sellega, et väga palju inspiratsiooni on selles raportis seotud Horisont kaks tuhat kakskümmend ettepanekuga üleüldiselt nii et äh, see meelsus on siin just väljendunud eriti transpordialastes väljakutsetes. Äh, kõigepealt näited, konkurentsivõime ja poliitika eesmärkide kokkupanemine, suur äh, fookus on siin pandud transpordiga seotud väljakutsetele, kliimakeskkond, energiaküsimused, kõikehõlmav lähenemine näeb transporti integreeritud süsteemina ning see ongi kogu eesmärk innovatsioonile suur rõhk on siin pandud, äh, samuti äh, uuenduslike vahendite kasutamine, äh, tähelepanu on pööratud mõjule ka majandusele ja, ja kasvule üldisemalt me näeme ka, et siin on rõhku pandud mitmetele konkreetsetele valdkondadele, energiaallikad, mõju tervisele, majanduslikud ja keskkondlikud mõjud. suurem fookus on siin linnalisel transpordil ning täiendavad, täienduvus teiste algatustega, eriti Euroopa ühendamise rahastuga. on mõningad momendid siin küll nii muudatusettepanekutes kui ka selles äh, arvamuses, mida me näeksime hea meelega teisiti või mis meile veidi muret valmistavad. ja toon mõned näited. muudatusettepanekud kaheksateist kuni kolmkümmend äh, räägivad, äh, kuidas Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut peaks siia olema kaasatud. see on programmi teises osas oluline välja tuua nii et oluline on see, et me peame eristama, mis siin konkreetselt on välja toodud selles dokumendis ja mis mujal, aga selle algatuse transpordikomponent on kindlasti olemas, nii et täiendavus on maksimaalselt olemas äh, selle programmi osaga. Äh, satelliitrakenduste puhul samamoodi me saame aru, äh, kui olulised on need aspektid, mida raport Liit äh, on välja toonud, selles valdkonnas, uurimistegevuses me peame jällegi kattuvust äh, vältima teiste programmi osadega, eriti just äh, kosmose osa tööstuse konkurentsivõimelisemaks muutmisel. ja siin me peaksime keskenduma just uurimis- ja arendustegevustele, mis on seotud transpordialaste rakendustega aga nagu ma ütlesin, siis äh, me oleme väga rahul selle dokumendiga. ja sel kahe programmi vaheline mm, ühtivus on väga suur oma meelsuses. Äh, oleme tänulikud äh, ka kolleegide panuse eest, kes just seda sõna võtsid, nii et ootame arvamuste vahetust ka tulevikus. suur tänu, proua Kriisbeck, kas tahaksite midagi lisada? Äh, aitäh, esimees, kõigepealt tahaksin tänada kalleid kolleege äh, nendepoolse panuse eest ja nende suuniste eest äh, tööks, mida me eelseisvatel nädalatel ühiselt tegema hakkame, tahaksin tänada neid ka nende üldise toetuse eest, eriti äh, tänaksin teid selle lisandväärtuse mõtte eest, mida me võiksime siin transpordisektorile anda läbi selle raporti. Äh, panin kirja kõik äh, need asjad, mida siin mainiti, nagu näited Saksamaa kohta, äh, mis puudutavad näiteks võimalust süvendada siis linnatranspordi korraldust näiteks noorte osas Äh, juurdepääsu äh, just nimelt linnatranspordile, äh, samuti need kolm suunda, väga asjakohast suunda, mida mainis proua Düran seda pakkumise ja nõudluse vahekorra muutmist just eriti linnatranspordi vallas ja jällegi see lisandväärtuse mõte, mida teisedki kolleegid mainisid. kuulasin ka komisjoni märkusi, me üritame teha koostööd ning härra esimees, paluksin teilt ühte teenet võib-olla lükkaksime muudatusettepanekute esitamise tähtaja edasi, et meil oleks võimalik natuke rohkem tööd teha, sellepärast et raporti enda esitamine on juba erinevates komisjonides edasi lükatud, nii et, et võib-olla lükkaks edasi kahekümne kolmanda augustini muudatuste esitamine ja mitte kahekümnenda juulini, nii et, et see annaks meile võimalust veel rohkem tööd teha Thank you. Yeah, Mrs. Griesbeck, I've got... suur tänu, proua Griesbeck, ma olen kirja pannud, et muudatus äh, äh, muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend kolm august seitseteist eh, september eh, arutame siin seda uuesti ja kaheksateist hääletame siin komisjonis, ITRES eh, oktoobris toimub hääletamine, nii et seetõttu me ei saa midagi rohkem edasi lükata ja novembris siis on see küsimus täiskogul. nii et kakskümmend kolm august võiks olla siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. suur tänu! ja järgmisena läheme edasi päevakorrapunktiga, mis puudutab uuringut. ja see on lennukauba julgestust käsitlev uuring. kas härra Makaria on saalis? Mrs Macario. Mrs. <laughs> Mrs. Hi. Okay, colleagues, uh, the study is... head kolleegid, uh, see uuring uh, puudutab lennukauba julge, julgestust uh, kolmandatest riikidest, eelmise aasta juulis komisjon seda palus, see on läbi viidud Portugali uurimisinstituudi poolt ning Euroopa Majandusülikool on sellest samuti osalenud äh, professor Rosario Macario on instituudi nimel siia tulnud kõnelema, nii et äh, proua Macario, teil on sõna viisteist minutit, palun pidage ajakavast kinni, sellepärast et meie parlamendiliikmed tahavad kindlasti küsida ka, nii et teil on sõna. Boa tarde, muito obrigado uh, pela oportunidade de apresentar aqui este estudo. Aitäh ma tulin väga hea meelega siia parlamenti tutvustada seda uuringut, tegemist on analüüsiga. ja see analüüs puudutab lennukauba äh, julgestamist, kui see on pärit kolmandatest riikidest. põhjus, miks me selle uuringu läbi viisime, seisnes järgmises. kõigepealt on lennukaubad muutunud järjest tähtsamaks mitte ainult kui ärimudel lennunduses, vaid ka kui eh, kogu kaubavedude tähtis osa ja eh, kaupade vedu eh, õhukite teel on muutunud järjest laialdasemaks. see puudutab nii lennukaubavedu reisijalennu, reiisilennukitel kui ka kaubalennukitega. viimasel ajal on lennukaubavedu reisilennukitel olnud üsna laialdane, kuid siiski eh, näitab praegu vähenemistendentsi seoses eh, lennukitele tehtud terroriaktidega. seetõttu on vajalik, et Äh, Euroopa Komisjon sekkuks omapoolsete regulatsioonidega. lisaks sellele püstitasime me kolm eesmärki. esiteks eh, hinnata meetmeid, et eh, otsustada eh, lennukauba julgeoleku üle. teiseks kontrollida neid meetmeid, mis on eh, olemas selleks, et seda julgeolekut tõhustada, äh, et äh, sõnastada võimalikud täiendavad ohud ja parandada otsustavalt äh, lennukauba julgestamist. meie poolt kasutatud metoodika oli järgmine kõigepealt me viisime läbi olemasoleva seadusandluse põhjaliku analüüsi, eeskätt just eh, lennunduse ja eh, lennukaubavedude osas. siis me töötasime läbi teadusuuringud, eh, teadusliku kirjanduse, mis puudutab lennuohutust ja ohutust laialdasemalt, mis puudutab majanduslike subjektide käitumist viisime läbi terve rida eh, sektoraalseid küsitlusi. Eh, suhtlesime eh, huvigruppide seisukohtadega, edastasime liikmesriikidele küsimustiku ja liikmesriigid ka vastasid sellele. lisaks sellele viisime läbi representatiivsed paneeluuringud selleks, et tõepoolest koha peal tutvuda Euroopa reaalsusega kõigepealt tahtsime teada, milline on käesolev levinud praktika ja milline on poliitika ja meetmed, mida on vaja rakendada selleks, et lennukaupade e, julgeolekut tagada. kui rääkida regulatiivsetest meetmetest, siis tuleb öelda seda, et paljudel neist on väga oluline mõju. esimene neist on rahvusvahelisel tasandil eh, rahvusvahelise lennundusorganisatsiooni ICAO, ICAO reeglid. Eh, ICAO töötab välja üldised eh, reeglid, mida ICAO liikmesriigid peavad täitma. tegemist on protsessiga. mis tuleneb selle rahvusvahelise lennundusorganisatsiooni olemusest äh, ja seetõttu on see sageli väga aeglane protsess ja sageli ei ole ICAO-ga piisavalt ambitsioonikas, et seda äh, üldkehtivat, äh, üldkehtivaid regulatsioone kiiremini vastu võtta. Äh, me püüdsime ka vaadata, mil määral tegelikult neid ICAO reegleid rakendatakse kuid meil ei õnnestunud seda mm, kuid me tegime kindlaks, et väga sageli ei olegi üldse võimalik täpselt kindlaks teha, kas ICAO regu-, reeglistik leiab täpset järgimist ja millises ulatuses. siis me tutvusime põhjalikult Euroopa Liidu e, reeglite, direktiivide ja määrustega, siis me tutvusime nende rakendussätetega mis on vastu võetud komitoloogia menetluse kaudu ja siis vaatlesime seda, kuidas liikmesriigid neid reegleid ja sätteid rakendavad. kui me räägime nüüd liikmesriikide tasandist, siis see veidi erineb üle-euroopalisest tasandist. kõigepealt on üle-euroopaline lennuohutusamet mis jälgib kõiki neid äh, lende, mis lähtuvad Euroopast Ameerikasse. siis on veel äh, täiendavad meetmeid, mida võidakse vastu võtta äh, selleks, et kontrollida seadeldiste ja seadmete seisu Äh, loomulikult äh, kehtivad aga Ameerikas omad reeglid ja neid peavad täitma need lennukid, mis lähtuvad Euroopast Ameerika Ühendriikidesse. Need on äh, sätestatud muuhulgas ka IATA lepingus. IATA mängib olulist rolli selles kontekstis siis on meil tegemist ka veel niisuguse Euroopa organisatsiooniga, mis tegeleb äh, transportvedude ja äh, kaubavedude tollimisega. Äh, selle organisatsiooni ülesandeks on järgida ohutuse ja tollimise reegleid. ma räägin siin tõesti ohutusest ja missugused on siis need menetlused, mida me olemasoleva reeglistiku raames rakendame. põhimõtteliselt on kaks menetlust. esiteks äh, tarneketi ohutus ja teiseks kaubaveo ohutus. mis puudutab äh, tarneketi ohutuse tagamist, siis viiakse läbi kontrolle kohe pärast seda, kui äh, kaup on teele saadetud. ja kogu selle tarneahela vältel kontrollitakse seda vastavate sertifikaatide alusel. siis, kui me räägime cargo screening ust, siis tähendab see seda, et seda äh, screen imist äh, teostatakse vahetult lennuväljal. see selline kontroll lennujaamas on tarneahela väga oluline osa. loomulikult sõltub see sellest, millise öö, äh, kaubaga on konkreetselt tegemist. ja üksainus meetod niisuguse kauba kontrollimiseks kehtib siis, äh, kui äh, kaup lähetatakse Ameerika Ühendriikidesse siis on meil menetlus eh, kaupade suhtes, mis saabuvad Euroopa Liitu kolmandatest riikidest. kõigepealt toimis siin eh, üleminekufaas ja praeguseks eh, võin kinnitada, et meie uurimuse eesmärk seisneski ju selles, et vaadata, kuidas rakenduvad elu, el-, rakendatakse ellu eeskirju, millest osad on vastu võetud alles hiljuti alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast kehtib terve rida uusi sätteid, äh, mille kohaselt tuleb koostada äh, äh, julgeoleku ja turvalisuse plaanid selleks, et võtta vastu lennukaupu kolmandatest riikidest see tähendab, äh, lühetatult nimetatakse seda ACC kolm sertifikaadiks. selline julgestamise äh, menetluse rakendamist äh, vaatlesime meie viimase poole aasta jooksul ja saatsime selleks välja lennuettevõtetele vastavad küsimustikud, nad kõik äh, vastasid meile ja me saime aru, et tegemist on olukorraga, kus igas lennujaamas kehtivad teatud määral erinevad reeglid. Need sätted näevad teatud riikide jaoks ette erandeid, mõnedes lennujaamades ollakse aga kolmandatest riikidest saabunud lennukauba suhtes ja selle kontrolli suhtes väga ranged seega äh, sõltub nende sätete rakendamine tegelikult sellest, missugune on tege-, tegelikult see kolmas riik, kust lennukaup saabus. pärast seda, kui me kuulasime ära erinevad osapooled äh, ja loomulikult lähtuvalt sellest, äh, missugust menetlust ja selle rakendamist me vaatlesime, siis me suutsime välja selgitada selle käigus teatud kindla paradigma. näiteks see kujunes välja äh, lennukauba vedamisel äh, reisilennukitel. selgus, et on oluline siin äh, vähendada väliseid riske. siis me tegime kindlaks, et on olemas rida nõudeid, meetmeid ja standardeid mis tugevdavad kehtivate eeskirjade rakendamist. me tõdesime, et ametkond, liikmesriikide ametkondade vahelised, ametkondade mahud on väga erinevad. me tegime kindlaks ka seda, et ka menetluse rakendamine liikmesriigiti on erinev siis on suured erinevused programmides, mida nimetatakse äh, mis äh, sõltuvad kauba teelelähetajast. ja me vaatasime, et niisugused programmid tegelikult ei taga äh, kauba lähetamise, kauba teeloleku ajal seda, et ta oleks kogu teekonna vältel öö, äh, tagatud öö, äh, turvalisusega. ja nüüd räägiksin öö, äh, turvameetmete rakendamisest. paljudel juhtudel nägime seda, et ei peeta kinni ka ICAO reeglitest see tähendab, et nende kehtivate reeglite rakendamise määr on sageli väga erinev ja ka erinevate liikmesriikide suhtumine ICAO reeglitesse on erinev. see tähendab, siin puudub tegelikult äh, ühtlustatud lähenemine. kui me räägime ICAO olemusest, siis äh, juba sellest olemusest lähtuvalt ei ole IKA suuteline kiiresti reageerima ja tegelikult äh, kontrollima seda, kas tema enda poolt kehtestatud reegleid täidetakse. seetõttu on mitmetel liikmesriikidel raskusi öö, äh, julgestamisnõuetest kinnipidamisega me äh, püüdsime loomulikult äh, läbi viia analüüsi sellest lähtuvalt, äh, mil määral ja millised ohud võivad seetõttu tekkida iseäranis, aga vajab tegelikult täiendavat analüüsi see, mil määral nüüd viimasel ajal vastu võetud sätted tõepoolest rakendamist leiavad ma leian, et selle kõige valguses peaks tekkima uus strateegiline lähenemine. julgestamismenetlused peaksid tulenema võimalikest riskidest ja nende hindamisest ja mitte sellest, milline on administratiivne menetlus eeskirjad peavad olema pigem tasakaalustatud ja nad peavad tagama tasakaalustatuse, nad peavad eh, kajastama seda, millised on sisesed ja välisriskid. Need eh, reeglid peavad eh, olema ka tasakaalus nende reeglitega, mis kehtivad reisilennunduses. see kõik eeldab ka teatud seadmete ja varustuse uuendamist meie ülesanne on tagada see, et kontrollimeetmeid tõhustatakse. ja mida me siis tegelikult oma uurimusega öelda tahame? mida me tahame öelda selle eh, le lennukauba julgestamise eh, uue paradigma kaudu? praegune olukord on selline, et on väga palju standardeid ja kulude ja tulud, kulu, kulutõhusus praktiliselt on olematu. sageli tehakse katset endale võetud vastutust kellelegi edasi delegeerida. puudub korporatiivne lähenemine aga asi on selles, et kui me mitte midagi ette ei võta, siis pikemas perspektiivis öö, äh, võib juhtuda selle, see, et kaob igasugune usaldus vastu võetud otsuste vastu. seetõttu on oluline kehtivad standardid harmoniseerida ja need siis ka tõepoolest rakendada, ellu rakendada. me peame mõtlema sellele, et liigne bürokraatlik lähenemine äh, võib osutuda kasulikuks, kuid see peab, see kehtita, kehtestatavad standardid peavad olema ühtlustatud ja siis on meil võimalik Euroopa tasandil saavutada nendest ka mingit kasu. me peame eh, tagama niisuguse julgeoleku ja julgestamise, mis ei lähtu mitte mis ei lähtu mitte mingitest reeglitest või lepingutest, vaid eh, standardiseeritud eh, korporatsioon, lennuettevõtete vahelisest koostööst, sellest, mida tegelikult praktikas nõuavad riskid ja mida nõuab nendelt lennuettevõtetelt vajadus neid riske vältida. ainult nii on võimalik äh, saavutada senisest äh, suurem äh, ja tõhusam koostöö, stabiilsus ja erinevate osapoolte vaheline usaldusväärsus. millised oleksid need võimalikud meetmed? meie teeme ettepaneku mõningateks poliitilisteks meetmeteks ja me rõhutame siin neid meetmeid, mida me peame võimalikuks ja vajalikuks ja mida me leiame, et tuleks vastu võtta Euroopa Parlamendi poolt. ma loodan ka, et nimetatud äh, ettepanekud leiavad kajastamist Euroopa Komisjoni direktiivis äh, kolmsada aastast kaks tuhat kaheksa. me peame alustama äh, Äh, harmoniseerimist reguleerivate ettevõtete juures äh, astuma erinevaid, mitmesuguseid erinevaid samme selleks, et äh, suurendada koostöövõimet ja koostöösoovi. ja me peame öö, harmoniseerima öö, lennukauba julgestamise reeglid, samuti nagu nad on praeguseks, tänaseks juba harmoniseeritud äh, äh, reisilennunduses. me ei peaks mitte arvestama nende kuludega, mis võivad äh, harmoniseerimisel tekkida, vaid me peame arvestama nende kuludega, mis võivad tekkida siis, kui me praegusele olukorrale jätkuvalt läbi sõrmede vaatame. härra Kross on sõna soovinud. aitäh julgestamine ja julgeolek on väga kompleksne teema, kuid see on väga tihedalt seotud sellega, et meie Euroopa liikmes, Liidu liikmesriikide vaheline koostöö jätab paremat soovida pärast seda, mis ma ka täna siin kuulsin, leian ma, et me peame tulevikus, peame ühiselt Euroopa Liidu tasandil, aga ka rahvusvahelisel tasandil seda teemat käsitlema, ma arvan, et viimastel aastatel rahvus, oleme me teinud küll teatud katseid, kuid need ei ole leidnud rahvusvahelisel tasemel tunnustamist. ja Ehm, väga palju eh, on tegemist olnud liikmesriikide nõnda öelda soologa, katsega nagu ühe liikmesriigist lähtuvalt rahvusvahelisel tasandil probleeme lahendada. ma leian, et me peame rääkima ühelt poolt administratiivse eh, julgeolekust ülemineku vajadusest eh, tegelikule riskidest lähtuvale julgeolekule me peame olema vastutustundlikud ja me ei saa nii teha, et me võtame mingi vastutuse, siis hakkame seda delegeerima ja vaatame, et järsku keegi teine kannaks äh, meie ees seda vastutust ja siis selgub, et tegelikult ei kanna seda vastutust mitte keegi selline olukord on erakordselt äh, riskirohke, kui me räägime lennukaupade julgestamisest ja kui me räägime lennukaupade vastuvõtmisest kolmandatest riikidest. kui me seda äh, vastutust endalt edasi lükkame, siis me ei saa kunagi olla kindlad, et meie lennukaubad on tõepoolest julgestatud. teisalt me peaks, me tunnustama Äh, õigust viia läbi lennukaupade skaneerimise. kui me seda autonoomselt teeme, siis ma arvan, et see võib-olla ei ole väga tõhus ega anna meile soovitud resultaati. aga me peaksime äh, vastastikku tunnustama vastastikku kasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi. ja ma loodan, et me seda teemat lahendades ei tee kõiki mineviku vigu, vaid tõepoolest püüame seda lahendada ühiselt Euroopa tasandil. härra De Grandes, järgmisena tema on meie raportöör lennujulgestuse küsimuses. aitäh, ka mina sooviksin äh, teid tänada väga põhjaliku uurimuse eest, mille te Euroopa Parlamendi jaoks olete ette valmistanud. kui vaadata ohte, mis on seotud äh, lennukaubandusega, äh, siis ma arvan, et siin on päris mitu asja, millega me peaksime tegelema. ma tahaksin teile meelde tuletada et kui min-, me minu raportit ähm, äh, arutasime, siis me pöörasime tähelepanu eelkõige reisijate julgeolekule. ma arvan, et äh, äh oht äh, illustreeris äh, väga, väga, väga palju see, et lihtsalt keegi kuskil leidis, et need nõuded tuleb karmimaks muuta. Eh, igatahes eh, ma arvan, et eh, see uuring ja see, mida te soovitate, on samm edasi sellest, mis meil siiani on olnud. Te räägite riskianalüüsidest nii lennukauba kui ka posti osas ja see analüüs peab olema loomulikult proportsionaalne ohtudega. niisiis, meil on vaja ka rohkem harmoniseerimist nii Euroopa siseselt kui ka Euroopa väliselt ma olen nõus ka sellega, et me peaksime äh, pöörama tähelepanu ICAO soovitustele. niisiis äh, kutsume komisjoni üles äh, olukorda põhjalikumalt analüüsima oma tööplaanides, alustades aastast kaks tuhat kaksteist, et meil oleks tõesti sellised standardid, mis tagavad hea julgeoleku. proua Maisner. jaa, aitäh härra esimees ja aitäh selle uurimuse tutvustuse eest. just härra Grandes peatus ka sellele, tema raporti öö, puhul oli tegemist reisijate turvalisusega. Äh, sest äh, lennukaupade puhul on see tegelikult ka väga oluline, sest on olemas äh, lennukaupu, mis võivad sisaldada ohtlikke või plahvatusohtlikke aineid ja see tähendab seda, et niisuguse kauba vedu reisija, reisilennunduses võib olla reisijatele väga ohtlik. seega on tegemist teemaga, mis tegelikult on tänaseni lahendamata, osaliselt on meil nõnda öelda usaldusväärsed tarnijad, keda kord kontrolliti, siis arvati, et oh, nüüd ei juhtu enam mitte midagi, kuid tegelikult on otsustava tähtsusega see, et me jätkaksime niisuguseid kontrolle ja et me öö, äh, analüüsiksime, milliseid protsesse ja milliseid tegevusi öö, äh, lennukauba kontrollimisel on võimalik optimeerida, kuidas on öö, äh, võimalik neid skaneerida, kuidas on võimalik tagada see, et öö, tõepoolest ainult ohutud kaubad satuksid eh, lennukite pardale. loomulikult on väga oluline, kui te räägite standardiseerimisest ja ühtlustamisest, kuid minu arvates on väga keeruline seda eh, üle-euroopalisel eh, tasandil saavutada. me täname teie uurimuse eest, kuid kuid see sisaldab loomulikult terve rida küsimärke ja küsitavusi ja teostatavuse osas samuti küsimärke, mistõttu me peame vaatama, kuidas me selle ülesandega toime tuleme, aitäh. härra Ant. Euh, aitäh, kõigepealt äh, te kõnelesite äh, sellest, et mida läheb maksma see, kui me mitte midagi ei tee ma sooviksin, et me reisijate puhul oleksime asjadele lähtunud samamoodi. Äh, ma mõtlen siin seda vedelike kaasavõtmise küsimust. Äh, äh, me oleme millegipärast kangekaeselt selle idee juures, et iga hinna eest tuleb kõike kontrollida ja minu arvates see on väga tohutu hind, mida tuleb maksta ohu eest, mille olemasolus me pole täiesti kindel. nüüd, mis Äh, muuduta, mis puudutab äh, nüüd äh, lennutran-, kaubavedu, siis kui kulud muutuvad liiga suureks, siis ei ole ju mingit mõtet enam hakata neid kaupa õhu kaudu transportima aga õhuveosed siiski praegu on olemas ja ma arvan, et siin ei ole küsimus mitte lihtsalt seadustes või sertifitseerimises, küsimus on koostöös ja see puudutab ka personali töötingimusi, näiteks selles vallas me võiksime teha koostööd ja eriti peaksime tähelepanu pöörama vähem kvalifitseeritud töötajatele, kelle töökohad on ebakindlamad Eh, sellepärast, et kui me sellistele inimestele tähelepanu ei pööra, siis ei maksa pärast imestada, et nad ei arvesta millegagi, millelegi tähelepanu ei pööra ning eh, mis puudutab nüüd neid eh, nõndanimetatud tuntud tarnijaid või lähendajaid, eh, siis ma arvan, et nende osas tuleks olla ka natukene tähelepanelikum, sellepärast et seda dokumenti, mis tõestab, et tegu on tuntud vedajaga, on tihtipeale väga lihtne saada. nii et, et ma arvan veel kord, et me peaksime riskihinnangutest lähtuma mitte ainult kaupade puhul, vaid ka siis reisijate puhul ja me peaksime rohkem tähelepanu pöörama lennujaamade personali koolitamisele, koolitusele eh, ning eh, eh, see kõik on vajalik selleks, et me saaksime tagada piisava julge, julgeoleku. proua Foster. suur aitäh professorile ettekande eest. kahjuks ei ole mul olnud aega veel kogu dokumendi läbi lugeda ja üsna keeruline oli slaididest aru saada, sest siin, kus mina istun, neid slaide väga hästi näha ei olnud. aga eh, tahaksin teid tänada selle mõjuhinnangu koostamise eest. Eh, ma arvan, et selle ettekande lõpuks me tegelikult ei kuulnud midagi sellist, mida me juba varem ei teadnud. mina olen olnud raportööriks Euroopa lennujaamade julgeoleku harmoniseerimisel pärast üheteistkümnenda septembri terrorirünnakuid ja ma, ma ei usu tegelikult, et julgeolekuküsimustele on äh, kerge lahendust leida, ma ei usu, et siin on mingi normeeriv lahendus, äh, ka ei sobi üks lahendus kõigile ja nagu te oma ettekandeks tähelepanu juhtisite, on on ohud erinevad, ohud erinevad riigiti ja see võib-olla, äh, võivad riigid astuda nii-öelda äh, vajalikke või kohaseid samme, mis äh, nende riigi puhul on olulised, teise riigi puhul mitte, nii et, et siin on väga raske öelda, mis on õige ja vale Äh, lihtsalt riigid ise leiavad äh, selle, mis on nende huvides kõige parem, aga meil on olemas ka juba igasugused reeglid ja eeskirjad, mis juba kehtivad ja seetõttu peavad äh, kõik nendest ka kinni pidama. mis puudutab ICAO-d, siis on teil täiesti õigus, et tihtipeale on tegu vaid nõuandva organisatsiooniga, meil ei ole juriidilist jõudu midagi peale suruda aga ma siiski usun, et eh, enamik liikmesriike teeb oma parimad ikka soovitusi ellu rakendada. mis puudutab vastutuse jagamist, siis ma arvan, et selles osas on teil täiesti õigus, aga me eh, võib-olla eh, ei peaks kohe mõtlema uutele määrustele, väga oluline on ka info, hea info kogunemine ja tänu sellele infole näiteks meil on olnud palju vähem igasuguseid intsidente, kui muidu oleks võinud olla ja ma tegelikult ei ole nõus oma kolleeg proua Düraniga, eh, et lihtsalt sellepärast, et keegi töötab eh, lennujaamas eh, turvasektoris, et ta on kohe vähem kvalifitseeritud ja vähem makstud ja ma arvan, et äh, sellist lähenemist ei maksa võtta. kui äh, inimene töötab mingis ettevõttes, ta on sinna võetud tööle selleks, et ta teeks oma tööd, palgalepingud toimuvad kollektiivsed palgaläbirääkimised ja ettevõte peab hoolitsema selle eest, et, et töötajad on ka korralikult koolitatud ja ma olen täiesti kindel, kui mina näiteks näen lennujaama personali, siis ma olen täiesti kindel, et nad teevad oma tööd korralikult. aga siis veel ka äh, loomulikult nende töötajate taustakontrolli küsimus. meil võib olla küll andmekaitse ja kõik muud asjad, aga samas me peame aru saama ka sellest, et kui keegi tahab sellises tundlikus piirkonnas töötada, siis tööandja võib nõuda teatud infot, sellepärast et tööandja vastutab äh, inimeste eest, kes seda lennujaama kasutavad, nii et, et mõnede liikmesriikide jaoks see võib olla keeruline probleem jah, ma arvan, et tehnoloogiapõhised lahendused arenevad pidevalt ja äh, mõningate veoste liikide puhul äh, tõesti on neid raske läbi metallidetektorite suruda. Äh, tegemist on tohutult suurte kaubapakkidega. Te rääkisite ka nendest tuntud lähetajatest me oleme sellest äh, kõnelenud äh, seoses äh, avalike hangetega ja siin on tihtipeale küsimus sellest, et kes tunneb keda, kust kaubad täpselt tulevad ja siin on meil, me räägime praegu just nimelt kolmandatest riikidest, Äh, jah, Euroopa Liidu siseselt on asi äh, selge, aga näiteks äh, kaupade puhul, mis tulevad kolmandatest riikidest, me peame arvestama sellega, et seal võib valitseda poliitiline ebastabiilsus, nii et ma igatahes arvan, et lennujaamad praegu tegutsevad väga hästi. suurem osa muide kaupadest transporditakse siiski reisilennukitega ja oleks väga hea, kui siiski me suudaksime reegleid natukene lihtsustada ja Ehm, teie mõjuhinnang tõesti, vaatame, milline on äh, komisjoni mõjuhinnang ja kuidas nende arvates kõige paremini peaks edasi liikuma, aitäh. ja nüüd saabki sõna komisjon. proua Strossnaider. The floor is yours. Thank you and good afternoon. suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile. me räägime siin lennukauba julgestusest jääme siis lennukauba juurde ka. siin inimesed rääkisid pikalt erinevatel teemadel lennuohutusest ja muudest küsimustest, mida me täna üldse ei puuduta. ma arvan, et te olete äh, siin erinevate julgestusskannerite ja muude teemadega juba teada saanud, et äh, Euroopa Liidus on väga ranged reeglid, mis lennuohutust ja lennujaamade julgestust puudutavad ja võib-olla erinevalt isegi teistest eh, eh, erinevatest sektoritest, eh, lennujaamades me väga tihedat järelevalvetööd teeme, me vaatame täpselt, kuidas lennukaupa läbi uuritakse, kuidas seda edastatakse, kuidas tegutsevad kaubavedajad, komisjonil on nelikümmend lennujaamade inspektorit, liikmesriigid äh, on siia kaasatud läbi kvaliteedikontrolli programmide ja nii edasi, nii et me tõesti neid olukordi hindame ja see, kuidas olukorda on harmoniseeritud, on täiesti hämmastav, meil ei ole praegu ühtegi artikkel viisteist nii-öelda rakendamist, mis tähendab, et äh, liikmesriigile antakse teada, et äh, lennukauba või äh, reisijate vedamiseks ei ole lennujaam konkreetses liikmesriigis sobiv. nii et ilmselt seda raportit saab kohandada teatud moel, nii et liikmesriigid saaksid ka teatud aspekte kommenteerida sest äh, samad elemendid te maalisite siin väga mustades värvides, meie arust on olukord palju positiivsem. Äh, tarneahel on muidugi väga oluline äh, lennukauba julgestuse valdkonnas üldisemalt, me püüame mitmete riikide poole pöörduda, mitmed riigid kasutavad väga aktiivselt seda mehhanismi, meie lennukauba sektoril on hea meel, et meil on võimalik äh, alternatiivi rakendada, äh, selle asemel, et sada protsenti äh, kõike läbi skriinida, kuna skriiningu näol on tegemist siiski väga kalli võimalusega ja kui alternatiive on, siis peaks neid kasutama mis puudutab riskipõhist hindamist, siis lennunduskaubanduse julgestuse alane õigusakt, mis veebruaris äh, ka rakendus, oli esimene riskibaasil äh, koostatud õigusakt äh, üldse kunagi. liikmesriigid aitasid komisjonil viia läbi täieliku riskianalüüsi, seda koostöös terrorismivastase teenistuse inimestega, siseministritega ja nii edasi täielik riskianalüüs on läbi viidud lennukauba julgestuse küsimuses ning see on ka õigusaktide aluseks. me jätkame tööd selle kallal ning juba kolmas äh, muutus meie eranditesse on sisse toodud ning karmimaks on muudetud ka lennukaubajulgestuse tingimusi, sellepärast äh, et kõige hiljutisemad äh, teatud ohtude ja haavatavuse kohta kolmandate riikide lennujaamades. ja lõppeks kui meil ei oleks sellist harmoniseeritud ja karmide reeglitega süsteemi, siis see, mis eh, juuni alguses sel aastal juhtus, ei oleks juhtunud. nimelt Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid leppisid kokku vastastikuse tunnustamise lennukauba julgestuse režiimide kohta ja see viib kõik eh, dubleerimised miinimumini Äh, see tähendab seda, et äh, topeltkontroll äh, Euroopa lennujaamades selle lennukauba puhul, mis lennutatakse Ameerika Ühendriikidesse, ei toimu. seda ei saaks aga juhtuda, kui meie süsteem ei oleks piisavalt harmoneeritud ning et meie partner Ameerika Ühendriigid ei oleksid piisavalt kindlad selles, et me rakendame oma reegleid väga konkreetselt ja samamoodi igal pool Euroopa Liidus. suur aitäh, härra esimees! professor Macari suur aitäh, äh, kolleeg Makaria, kas tahaksite ehk vastata nendele küsimustele, mis kolleegid tõstatasid? Ähm, suur tänu kõikide nende märkuste ja kommentaaride eest. Äh, üldistes raamides ma olen nõus sellega, mida te rääkisite ja ma arvan, et ka meie uuringu aruandes äh, on mõningad nendest aspektidest kirjas lennukauba julgestus ja tarneahela julgestus üldisemalt on üsna keerukas teemade ring. aga loomulikult on mitmeid vajakajäämisi selleks, et äh, seda julgestussüsteemi korralikult rakendada. kõik osapooled peaksid seetõttu võtma täieliku vastutuse ja vaja on paradigma muutus selleks, et saavutada parem tasakaal selle vahel, mida me praegu täna reisijate transpordis ning ka kaubavahetuses äh, teeme. silmas tuleb pidada, et väga palju kaupa veetakse just tavalistes äh, reisilennukites ja, ja see tähendab, et kui kaup ei ole korralikult kontrollitud, siis ohustatakse ka reisijate elusid selleks, et äh, julgestust äh, tagada, on vaja hinnata riske, äh, on vaja jagada informatsiooni ning pädevusi vastavate organite vahel ja seda on vaja teha menetluse algusfaasis ning seda kindlasti ei tohiks äh, koormata liigse bürokraatiaga. põhimõtteliselt lennukauba julgestuse kontseptsioonidega antakse edasi olulised pädevused ning see ühtlasi vähendab tegelikult julgeolekut Äh, tegemist on keerulise olukorraga, meil on vaja põhimõtteliselt äh, muuta meie arusaami äh, lennukauba julgestusest ning ka kaubavahetusest kui sellisest üldisemalt. silmas tuleb pidada uusi tehnoloogiaid ning ka koolitusvajadust koolitusvajadus tõepoolest on väga suur äh, just nende ametnike puhul, kes on kaasatud julgestusteenuste tagamisse ja riski hindamisse, sellepärast et äh, pädevad asutused peavad olema aru saanud sellest, mis risk on ja kuidas riski hinnata. Äh, nii et info jagamine ka on igati oluline. kogu süsteemi tuleb täielikult parendada võib öelda, et me oleme siiamaani juba päris korraliku süsteemi paika pannud, aga järk-järgult tuleb seda täiendada ja täiendamine ei tohiks tähendada seda, et äh, äriettevõtjatel lasub äh, lisa kas bürokraatlik koormus või äh, tekivad lisakulud. suur tänu! suur tänu, professor Makario, teie osaluse eest täna siin komisjonis ning suur aitäh selle uuringu tutvustamise eest ja küsimustele vastamise eest, nii et suur tänu veel kord! kolleegid, nüüd on meil kakskümmend minutit pausi ees, enne kui me jõuame turismi töörühma küsimuse juurde. nii et kell seitseteist kolmkümmend jätkame. võin juba öelda tegelikult, et neljapäeval, kuuendal septembril kell üheksa kuni kaheksateist kolmkümmend on järgmised koosolekud, nii et kuues september üheksa kuni kaheksateist kolmkümmend. suur tänu!